faut que ça s'arrête. боролись, боролись за свою свободу. The fear of the power of the white man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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。В Чечне, вообще на Северном Кавказе ¿Cuándo vas a, a permitir las libertades? The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human life free! يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Il presidente et madame Jower Ilham, représentante de monsieur Ilham Tohti. asepresident ning proua Tšiver Ilam, härra Ilam Toti esindaja. suur aitäh! suurima heameelega tervitan siin Jever Ilami, Ilam Toti tütart, eh, kes täna esindab siin oma isa Saharovi auhinna kätteandmisel, mis antakse siis mõttevabaduse eest eh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. ma tahaksin tervitada siinkohal ka kõiki eh, kandidaate Saharovi auhinnale, kõiki finaliste kelle kandidatuuri meie saadikud esitasid ning kes on ka siin täna tribüünidel. inimõiguste äh, eest võideldakse, võitlejad Brasiiliast, Amazonase vihmametsade eest võitlejad. Monika Benicio. Monika Benicio, kes esindab siin Mariel Francot oma äh, tapetud partnerit, kes tapeti märtsis kaks tuhat kaheksa, Claudelis Silva dos Santos. Patso Metutire. kapo, eh, vabandust, eh, ning eh, hõimupealik Rauni Restorers noored Keenia üliõpilased, kes otsustasid kasutada tehnoloogiat selleks, et kaasa aidata naiste emantsipeerumisele ning võidelda eh, naiste genitaalide mutatsioon, muteerimise vastu ning nende hulgas on kohal siis Stacy Owino, Cynthia Otieno, Puriti Uma, Makrin Onyango. Euroopa Parlamendi nimel ma tahaksin tänada teid selle eest, et te siia tulite ja avaldame tunnustust teile teie suure julguse ning äh, tehtud töö puhul ja kindlasti jälgime ka tulevikus tähelepanelikult teie tegevust. enne aga, kui jätkame, tahaksin äh, paluda, et kõik me vaataksime väikest videot äh, tänase võitja doktor Illam Toti kohta.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 daamid ja härrad, head kolleegid. täna anname välja Saharovi auhinna mõttevabaduse eest professor Ilham Totile, kes ei saa kahjuks siin viibida, sellepärast et ta on vangistuses alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. tema võitlus, mille eest ta praegugi kõrget hinda maksab, peaks olema meile inspiratsiooniallikaks ning ma tahaksin väljendada oma siirast tänu tema tütrele, Tševeri Lamile, kes äh, julgelt tuli siia ja esindab teda täna. siinsamas äh, Euroopa demokraatia südames äh, me saame kuulda ja kuulata nende hääli, kes ei saa oma häält kuuldavaks teha omaenda koduriikides. Saharovi auhinna väljaandmisega parlament on mõttevabaduse ja sõnavabaduse kandjaks. tegemist on äärmiselt kalli vabadusega, kuid kahjuks endiselt ohus oleva vabadusega. ma tunnen suurt uhkust selle üle, et saan anda tänase auhinna professor Ilamile. ta on võidelnud dialoogi vastastikuse mõistmise mõõdukuse, lepituse ning äh, kultuurilise mitmekesisuse eest. Needsamad väärtused on need, mis on ka Euroopa äh, projekti aluseks. William Totti on majandusprofessor, äh, aga ta on üles kutsunud kõike moderniseerimisele ning lepitusele. ta on kaitsnud uiguuri vähemuse huvisid Hiinas, lootuses parandada nende elutingimusi. uiguure uiguurid on endiselt pidevalt igat liiki tagakiusamise ohvrid, füüsiline, kultuuriline, religioosne, majanduslik ja poliitiline tagakiusamine. alates aprillist kaks tuhat seitseteist üle eh, tuha-, üle miljoni eh, süütu on olnud, uiguuri on kinni peetud eh, vangilaagrites ja seal sunnitakse neil loobuma oma etnilisest kuuluvusest ning äh, usulisest kuuluvusest. sellest hoolimata aga on tegemist suure rahvaga, kellel on sügav identiteet, kelle ajalugu on üle tuhandeaastane ning selle aja jooksul on nad välja arendanud kultuuri, mis väärib igati kaitsmist. hiljem toodi tänu oma äh, Äh, tegevusele aktivistina on andnud neile hääle. selle, teda, ta aga vangistati ning tema hääl kõlab läbi tema äh, tütre äh, ning teiste uiguuride töö. kahekümne aasta vältel on ta pidevalt edendanud dialoogi ning mõistmist uiguuride ning teiste Hiina rahvaste vahel ta mõisteti aga separatismi süüdistusega vangi. Euroopa Parlament nõuab tema kohest ning tingimusteta vabastamist tema võitlus ja kõik see, mida ta on pidanud kannatama, tuletavad meelde, et me peame võitlema mõttevabaduse eest. tegemist on põhiõigusega, mille eest tuleb vahel võidelda, makstes selle eest inimeludega. tahaksin muuhulgas meelde tuletada äh, ka eelmiste Sahharovi preemia laureaate, kes endiselt on vangistuses, keda kiusatakse taga sellepärast, et nad kaitsevad inimõigusi ning põhivabadusi vahel ka lihtsalt selle eest, et nad üldse võitsid, said selle Sahharovi auhinna. Nasrin Sutudeh, Raif Badavi, Damas de Blanco, Venezuela demokraatliku opositsiooni liikmed ja Asma Mahvuts. seesama parlament kutsub üles ka kõrget esindajat võtma kõiki meetmeid, mis vajalikud eh, suhetes eh, vastavate riikidega selleks, et saavutada Saharovi auhinna laureaatide vabastamine ning eh, lõpetada tagakiusamine. sama üleskutse on muidugi suunatud ka liikmesriikidele ning valitsustele ja me soovime, et nad teeksid seda oma kahepoolsetes suhetes ning et nad äh, seeläbi edastaksid Euroopa Liidu väärtusi ning kaitseksid inimõigusi ning vabadusi. täna peaks olema tegemist äh, pidupäevaga, selleks et äh, tähistada mõttevabadust, kahjuks aga on tegemist kurva päevaga. jällegi, see koht, kus peaks laureaat olema, on tühi, sellepärast et maailm, kus me elame, ei tähenda seda, et me mõtleme vabalt, oleme ka tegelikult vaba. lootuses, et Ilham Toti äh, vabaneb, äh, suuname kõik oma mõtted temale, tema perele, kõikidele neile, kes koos temaga on vangistuses. tema tütar Jõver Ilham on täna siin tema esindajaks ning annangi sõna nüüd temale, palun. Assalamualaikum, peace be upon you. Assalamualaikum, rahu olgu teiega. ma soovin tänada Euroopa Parlamenti ja kõiki, kes tegid võimalikuks selle, et mu isa sai Sahharovi mõtteavalt vabaduse auhinda. Te mitte ainult ei ole juhtinud tähelepanu mu isa äh, tööle ja tema vangistamisele, vaid te olete Euroopa kogukonna tähelepanu juhtinud enam kui ühe miljoni uiguuri saatusele, kes on äh, kontsentratsioonilaagrites äh, kinni peetud uiguuri piirkonnas. Rehmet, suur tänu! on au võtta vastu Euroopa Parlamendis Sahhrovi auhind oma isa nimel. ma olen tänulik võimaluse eest äh, jutustada tema lugu, sest ta ise ei saa seda teha kui teiega aus olla, siis ma ei tea, kus mu isa asub. kaks tuhat seitseteist oli aasta, mil me viimast korda kuulsime temast. sel ajal peeti teda kinni Urumqi esimeses äh, vanglas. ma ei ole näinud oma isa pärast aastat kaks tuhat kolmteist, kui meid äh, lahutati teineteisest äh, Pekingi äh, lennujaamas. me olime teel Indiana ülikooli, kus mu isa oli kutsutud külalisõppejõuna. kahjuks me kunagi ei jõudnud USA-sse mulle anti võimalus äh, kas minna lennukisse ja lennata USA-sse või jääda oma isaga. mu isa nõudis, et ma jätkaksin, ta ütles mulle, et ära nuta, ära lase neil äh, mõelda, et uiguuri tüdrukud on nõrgad. ma läksin ja tema julgustuse tõttu olen ma nüüd äh, siin Strasbourgis koos kõigi teiega samal ajal kui mina reisisin edasi, siis teda peeti kinni, teda peksti, küsitleti ja nüüd äh, ta kannab eluaegset karistust teadmata kohas. ma ei saa mitte kunagi reisida tagasi äh, Hiinasse ja ma ilmselt mitte kunagi ei kohtu oma perekonnaga. on äh, raske uskuda, et mu isa füüsiliselt sarnaneks sellisele isikule, keda ma tundsin last, lapsena selle mehega, kes äh, oli minuga, kui ma olin äh, laps, kes leidis lahenduse, kui mul oli äh, probleem, ta uskus, et kui on probleem, siis tuleb see lahendada, täpselt samamoodi nagu kui on auk riides, siis tuleb see kokku nõeluda. aga nüüd äh, ta istus minu toas minu äh, kirjutuslaua taga, tehes oma tööd, kui mina istusin voodis, tegin äh, oma tööd. Äh, niimoodi me saime tegutseda koos, mõnikord me jätkasime niimoodi töötamist kella neljani hommikul. ma jäin magama ja kuulsin, kuidas ta arvuti klaviatuuril klõbistas. ma olin siis teismeline ja ma ei mõistnud, miks isa loobub äh, tulusast äh, ärikarjäärist ja tegeleb äh, siin äh, tegevusega, mis võivad ta viia vanglasse. me olime Äh, kunagi niivõrd äh, rikkad, me saame osta terve lamba, jagada seda kogu äh, kogukonnaga, aga kui mu isa pühendus uiguuri õiguste edendamisele, siis meie heaolu järjest vähenes, ta hakkas arendama veebilehte Uigur.biz ja lõpuks meil ei olnud enam mingit raha, mida teistega jagada, ei olnud raha, et osta enam lambaliha. ta pühendus järjest enam eesmärkidele, mis hakkasid äh, domineerima tema elu, ta soovis äh, rahumeelset lepitust äh, uiguuride ja han-hiinlaste vahel probleem oli selge, uiguuridel ei olnud põhiõigusi, ei olnud õigust uskuda sellesse, mida me usume, ei olnud äh, õigust äh, meil äh, palvetada nii, nagu me soovisime palvetada, ei olnud õigust nii mõelda, nagu me soovisime mõelda ja tema jaoks oli lahendus lihtne. tuleb rääkida Hiina valitsusega, et nad suhtuksid äh, uiguuridesse rahumeelselt, konstruktiivselt, äh, leplikult, aga Hiina valitsus ei olnud äh, valmis läbirääkimisteks, vaid hoopis panustas pingete kasvule. minu isa oli pühendunud rahumeelsele lahendusele, et uiguurid ja han-hiinlased elaksid koos rahumeelselt, aga teda hoopis häbimärgistati kui separatisti, ta pandi üksikvangistusse ja sellega just võimestati neid inimesi, keda Hiina valitsus soovib kontrollida praegu Hiinas uiguuridel mingit vabadust ei ole. Te teate seda ei koolis, avalikkuses ega isegi ähm, eraelus kodudes. minu isa, nii nagu ka enamik teisi uiguure, on häbimärgistatud äh, vägivaldse separa- äh,, vägivaldsete separatistidena, neid äh, koheldakse kui haigust, millest äh, tuleb äh, lahti saada ja seetõttu on valitsus pannud äh, üks miljonit uiguuri, arvatavasti enamgi, ähm, kontsentratsioonilaagritesse, uiguuridel on kohustus loobuda oma kultuurist, keelest, inimesi piinatakse, kiusatakse taga, paljud on surnud, ajalugu kordab ennast. see kõik ei lõppenud enne hästi ja see ei lõpe ka nüüd hästi Hiina nimetab neid äh, keskusi, kuhu inimesed on kokku äh, kogutud äh, ümber koolituskeskusteks, aga seda ei saa selliselt uskuda. hiinlased, Hiina valitsus kisub perekonnad lahti, lõhestab perekonnad, väga paljud süütud inimesed on lõpetanud konsultatsioonilaagrites ja ka minu kodus äh, Washington DC-s on minu äh, telefoni ja arvutisse äh, korduvalt sisse häkitud, inimesed küsivad, et kas ma kardan, jah, ma pelgan, mõnikord ma ärkan üles külm higi otsa ees, mõnikord ma kardan, et minu sõnavõtud kahjustavad minu peret, kes elab Hiinas ja isegi täna siin kõnelemine äh, muudab mind närviliseks, ma tean, et ka mu isa kartis, aga kui ta oli identifitseerinud probleemi, siis ta sai üle hirmust, et äh, toet-, et töötada lahenduse suunas, sõltumata sellest, mis see maksma läheb. ja ma kõnelen täna siin, et äh, toetada oma isa ja ma küsin äh, teilt täna siin ja kõikidel, kes kuulavad, et kui te näete probleemi, kuidas äh, Hiina valitsus äh, kohtleb uiguure, siis äh, töötage lahenduse suunas, kasutage ära oma mõjuvõimu. parlamendi liikmetele ma tahan öelda, et äh, kasutage ära neid hoobasid, mis teil on, et võtta Hiina valitsus vastutusele ja ettevõtjatele ma tahan öelda, et ärge olge kaassüüdlased Hiina valitsuse tegelemises ja samuti tahan ma üles kutsuda teaduskogukonda ja vabaühendusi tegutsema. ärge istuge käed rüpes. üliõpilased, harige ennast ja ärge kunagi loobuge õigluse ja vabaduse eest võitlemist. see ei ole ainult Hiina küsimus, vaid see on inimõiguste kaitsmise küsimus ja ma tahaksin öelda oma isa õpilastele, kes on äh, aastaid äh, vanglas mu isa toetamise pärast. Äh, soovin teile jõudu, soovin äh, juhtida tähelepanu ka kirgiiside, usbekkide, kasahhide, teiste vähemuse Äh, probleemidele. Hiina kristlased, äh, tiibetlased, hongkonglased samuti võitlevad selle eest, et säilitada oma väärikus ja põhilised inimõigused. meil peab olema maailm, kus on äh, austus erinevate kogukondade vahel, nii nagu mu isa seda soovis, ma sooviksin tänada ka teisi finaliste Sahharovi mõttevabaduse auhinnale, ka nende töö on olnud väga väärtuslik tahan tähelepanu juhtida Restorers grupile, kes teevad äh, suurepärast tööd Keenias äh, naiste õiguste äh, kaitsel. ma soovin esile tõsta Brasiilia inimõiguste kaitsjate ja keskkonnakaitsjate tööd, kes kaitsevad vihmametsi ja samuti põliselanikke, kes seal piirkonnas elavad Need äh, suurepärased inimesed on ära teeninud selle, et neid kuulataks, nad vajavad äh, teie kiiret toetust. ja lõpetuseks, kuigi ma ei tea, kus mu isa asub, äh, usun ma, et ta on elus. ma usun, et see isa keda mina vajasin nii väga lapsena äh,, täpselt samuti vajavad uiguurid praegu teid, aitäh! jätkame istungiga härra dzhambazkis eh, soovis sõna. austatud э, saadikud austatud president ma võtan sõna kolleegid Karima Telli ja Ismail Ertug tundsid ennast puudutatuna minu sõnadest ja kui äh, keegi end solvatuna tunneb, äh, siis äh, ma vabandan, minu juured on ka erinevates riikides kui äh, kolleegid tunnevad ennast minu sõnadest puudutatuna, siis ma vabandan, aga ma ei äh, vabanda sellest, kuidas ma kritiseerisin äh, seda poliitikat, mis puudutas Euroopa Liidu tegevust ähm, keskkonna valdkonnas, Venemaa, Türgi rolli ja nii edasi. jätkame siis ja nüüd leiab aset teine voor Euroopa ombudsmani valimistes. palun, kolleeg Talli. suur tänu, härra president. Äh, tahaksin lihtsalt äh, paremini sihtida, et te võib-olla ei ole nõus mobiilsuse paketiga, mis äh, ei ole isiklikult teie seisukoht, aga mitte mingil juhul teie komis-, transpordikomisjoni esimehena siin selles parlamendis koos minu kolleegi Ismail Ertugiga, ma ei saa lubada eh, seda, mis te olete öelnud minu päritolu kohta, kõigepealt te, teie sõnum on rassistlik ja teiseks, ja ma kunagi ei nõustu sellega ja et selliseid sõnu öeldakse siin selles institutsioonis, aitäh. suur aitäh, esimees Talli. ja nüüd läheme edasi Euroopa Ombudsmani valimistega, teine voor. vastavalt artikli kakssada kolmkümmend üks kodukorrast teeme kõigepealt äh, testhääletuse me näeme, et saal on küll täis, aga me peame siiski seda tegema selleks, et kodukorrast kinni pidada. me peame näitama, et meil on kvoorum koos. ma annan teada ka, et härra Nils Mužnieksi kandidatuur on tagasi võetud. kandidaadid on Giuseppe Fortunato, Julia Lafranc, Emily O'Reilly ja Cecilia Wikström nüüd äh, teeme proovihääletuse, hääletus on alanud. hääletus lõppenud. ja näete, et meil on äh, saal täis ja osalejaid on piisavalt palju selleks, et äh, valimine läbi viia. tuletan meelde, et tegemist on äh, vastavalt artikli kakssada kolmkümmend üks lõikele kuus ähm, salajane hääletus ning äh, kandidaat peab saama enamus hääletust, hääletu-, hääli äh, erapooletuks jäämine ei ole arvestatud hääletusena. vastavalt artikli kakssada kolmkümmend üks lõikele seitse enne kui hääletus hakkab äh, pihta, tuleb kontrollida, kas on piisavalt palju parlamendisaadikuid kohal selleks, et hääletust läbi viia. kohal oli üle kolmesaja seitsmekümne nelja saadiku ning sellest tulenevalt võime edasi minna hääletusega. Äh, te olete saanud ka informatsiooni selle kohta, kuidas äh, elektroonilise hääletusseadmega hääletada palun siis vastavalt kandidaadile, keda te eelistate, vajutage plussmärgile üks ainuke kord. kas me oleme valmis? hääletus on alanud. jetzt geht's kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. Allora, numero di votanti. hääletajaid oli kuussada üheksakümmend neli, erapooletuid viiskümmend kuus, kokku öö, hääli kuussada kolmkümmend kaheksa ning absoluutne häälte enamus kolmsada kakskümmend. ning äh, Oraila kakssada üheksakümmend üks La Franc, kakssada viiskümmend üks Fortunato, viiskümmend kaheksa Wikström, kolmkümmend kaheksa. sellest tulenevalt mitte keegi ei ole saanud piisavalt hääli selleks, et ta ära valitaks. sellest tulenevalt, kuna keegi ei ole täielikku enamust saanud, absoluutset häälteenamust saanud, peame läbi viima kolmanda hääletusvooru esimese kahe kandidaadi vahel kes on siis proua O'Reilly ja La Franc. jätame nüüd natukene aega selleks, et need nimed arvutitesse uuesti sisestataks. kas me oleme valmis juba, veel mitte? Ecco, siamo pronti, allora. oleme nüüd valmis. Ballotage, O'Reilly, Lafranc. hääletus on alanud la votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. hanno ottenuto voti allora i membri votanti. hääletas kokku kuussada üheksakümmend neli saadikut äh, tühja hääli üheksakümmend neli, kuussada häält läks arvesse ning O'Reilly kolmsada kakskümmend ning Lafranc kakssada kaheksakümmend. seega siis kolmanda hääletusvooru tulemusena on Euroopa ombudsmaniks valitud proua Emily O'Reilly ning ma avaldan, õnnitlen teda valimise puhul ning teavitan teid selle eest, et parlamendi otsus äh, allkirjastatakse nüüd. sõna on palunud ka volinik Haugan, palun. Uh, uh, volinik Haugan, palun. härra president, uh, lugupeetud proua O'Reilly, õnnitlen teid südamest tänase valimise puhul see näitab, äh, kuidas Euroopa Parlament teid usaldab ja teie suurepärast viimastel aastatel tehtud tööd tunnustab. ombudsman on oluline sammas Euroopa Liidu äh, arhitektuuris. ombudsman on vahendaja kodanike ja institutsioonide vahel ja ombudsmani institutsioon väärib meie täielikku toetust, me oleme teinud viimastel aastatel koostööd ombudsmaniga, et mööd-, muuta Euroopa Liidu äh, süsteem läbipaistvamaks, sujuvamaks. enam kui seitsmekümnel protsendil juhtudest äh, Euroopa Komisjon äh, võtab üle ombudsmani poolt soovitatu, ombudsmanini jõud-, õnnestunud juhtumites ainult viis protsenti juhtumitest äh, puudutab äh, äh, halba haldust. me oleme teinud koostööd konstruktiivselt, me oleme keskendunud lahenduste leidmisele, mille saaksid kasu kodanikud ja avalikkus. ombudsmanil ja Euroopa Komisjonil on ühine huvi saada välja sõnum, et Euroopa Liit äh, hoolib kodanike muredest ja probleemidest. veel kord, äh, proua O'Reilly, soovime teile edu uuel mandaadi ajal. Euroopa Komisjon ja ka mina isiklikult jääme ära ootama tulevast koostööd, aitäh! suur aitäh volinikule ja muidugi mõista soovime palju edu töös ka Euroopa uuele ombudsmanile me jätkame nüüd hääletusega. edasi ÜPP finantsdistsipliini alates eelarveaastast kaks tuhat kakskümmend üks sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal kaks tuhat kakskümmend Linsi raport nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine Euroopa Parlamendis on käesolevaga lõpetatud, edasi Carmen Abrami raport teemal Euroopa Liidu ja Kambja vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll meil on üks hääletus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi vastuväide kodukorra artikli sada kaksteist alusel. see on nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raamatupidamiskontode sulgemine. kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? erapooletud? ja vastu võetud. edasi neli, viis fraktsiooni on esitanud äh, resolutsiooni LGBTI inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI vabad alad. kõigepealt hääletame lõige kolm, nimeliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi, lõige neli kahes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. edasi lõige kuus muudatusettepanek üksteist nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena lõige kaheksa muudatusettepanek kaks nimeline hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. järgmisena lõige kaksteist, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. edasi, lõige kaksteist, muudatusettepanek kolm. vabandust, muudatusettepanek neli, ütleb president, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige viisteist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 lõige kakskümmend, originaaltekst, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi pärast äh, lõiget kakskümmend kolm muudatusettepanek kaksteist nimeline hääletus on alanud lõppenud vastu võetud edasi põhjenduspunkt äh, kuus muudatusettepanek viis kes on poolt kes on vastu erapooletud vastu võetud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitseteist, kuusteist originaaltekst, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. edasi põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjendus punkt N, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolmteist, mis on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt O, muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu vast- äh,, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud nelisada kuuskümmend häält äh, poolt ja vastu võetud. ja protseduuriline küsimus. kas me ei maganud mitte maha ühte hääletust? põhjenduspunkt B originaaltekst ei, see tekst võeti varem vastu ja seetõttu langes see hääletus ära. ja nüüd äh, õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses, BEPS äh, kaks punkt null. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige neli, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud. lõige üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud. muudatus ettepanek 5D lõikest 12 nimeline hääletus, kes on poolt? Äh, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud lõige kakskümmend kolm, originaaltekst, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus on alanud.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 hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend üks, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, originaaltekst, esimene osa. nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend kolm, nimeline hääletus on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud muudatusettepanek neli, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, palun käega anda märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme kahes osas esimene osa nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud teine osa hääletamine on alanud hääletamine lõppenud tagasi lükatud ja nüüd äh, originaaltekst, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu. järgmisena õigusriik Maltal pärast äh, Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi. lõige kaheksa, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek üks kes on poolt vastu erapooletud vastu võetud põhjenduspunkt b kahes osas esimene osa kes on poolt kes on vastu erapooletud vastu võetud teine osa poolt vastu